Colegi, putem trece la explicațiile de vot. Kallid kolleegid, läheme nüüd edasi hääletuste selgituste juurde. De discutat. Începem explicațiile de vot. Kui tahate arutelusid jätkata, siis võtke teadmiseks, et meie tahame alustada hääletuste selgitustega. Marielle de Sarnase raport ja härra Caputo oggi ho votato contro aitäh president mina hääletasin autonoomsete kaubandusmeetmete vastu see puudutab oliiviõli ja tegemist on meetmetega mis ei aita tuneesia põllumehi ja toob endaga kaasa väga suure petuohu euroopa tarbijatele peale selle kormab see ka äh, Itaalia talunikke, kes niigi juba kriisi all kannatavad. me näeme, et Tuneesia oliiviõli müüakse üha rohkem ja rohkem Euroopa Liidus ning meil on juba assotsieerimislepinguga tegelikult avatud uksed Tuneesia oliiviõlile Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et seda kvooti veel üheksakümne tuhande võrra tõsteti ja see toob endaga kaasa veelgi rohkem pettusi, sellepärast et äh, tarbija ei tea alati, kust see toode pärit on. ja see ei ole hea ka meie toodete kvaliteedi jaoks nii et tegelikult on tähtis see, kuidas toetust antakse. muidugi peame me toetama demokratiseerimisprotsessi Tuneesias, aga mitte oma oliiviõli tootjaid selle pärast äh, ohtu panna. härra Kolnis, palun. teen lühidalt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 härra Jaar. jah, aitäh, härra president. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et see raport vastu võeti sellepärast et äh, kõige paremaks äh, lahenduseks ongi kaubandus, kui me kauple omavahel, see aitab majandust, majandus toob endaga kaasa töökohti ja töökohad äh, toovad endaga kaasa heaolu, see kõik on väga hea. aga näiteks põllumajandustoodete impordi puhul tuleb meil mõelda ka selle peale, et me ei kahjustaks oma siseturgu, eriti just köögivilja ja puuviljasektoris on meil praegusel hetkel juba ületootmine ja seda pidevalt äh, ning äh, äh, mittemõistlik import võib endaga kaasa tuua hindade langumis, langemise. sellepärast palun, et komisjon teadvustaks seda probleemi ja mõtleks ka kompensatsioonimeetmete peale Euroopa põllumeeste jaoks. aitäh! järgmisena härra Takula, palun. arvoisa puhemees aitäh härra president! koostöö Tuneesiaga on väga tähtis, et me toetaks Tuneesiat ja toetaksime Tuneesiat eriti teel demokraatiale. meil on vaja nii Tuneesiat kui ka Põhja-Aafrikat, üleüldiselt Aafrika mandrit me peaksime sellegipoolest kaitsma ka oliiviõli tootmist Lõuna-Euroopas, et see säiliks, et säiliks nii kvaliteet kui ka toote, tootmismaht. nüüd, kui see kvoot sisse viidi, see ei ole väga hea mõte, varasemast kvoodist oleks piisanud, olen nõus härra Caputoga. aitäh Läheme nüüd edasi, proua Krosteti raport ja härra Mamikins, palun. aitäh, president, see ettepanek on Euroopa Liidu katse edasi välja töötada õigusloomet loomatervishoiu kohta. väga tihti ei äh, arendata välja ravimeid mitte ainult loomade ravimiseks, vaid ka inimeste ravimiseks. selle resolutsiooni ettepanekuga üritatakse parandada juurdepääsu juba olemasolevatele ravimitele, samamoodi nagu ka toetada uute ravimite väljatöötamist. täpselt samamoodi nagu võidelda äh, antibiootikumide resistentsuse vastu. aitäh härra Hannanitele kohal ja härra Jaar. härra Jaar, aitäh, härra president. põllumajandus kannab vastutust äh, Äh, veterinaarravimite kasutamise puhul tuleb mõelda kahe asja peale. esiteks tuleb neid kasutada ainult siis, kui seda on tõesti vaja, peab arvestama looma heaoluga ja teiseks tuleb mõelda ka võimalike kõrvalmõjude peale, äh, kõrvalmõjude peale inimeste puhul. mõtlen siin just äh, reservi antibiootikumide ja sellevastase residentsuse peale. see on kõigest osa probleemist, aga isegi kui see on osa probleemist, tuleb ka see osa probleemist lahendada. ma leian, et meil õnnestus selle raportiga korralikud kompromissid leida, me soovime antibiootikumide kauplemist internetis äh, ära keelata, me soovime antibiootikumide kasutamist vähendada ja reservi antibiootikumide puhul soovime me, et meil oleks ka loamenetlus ja et neid kasutataks võimalikult vähe. aitäh! Läheme nüüd edasi härra Tanasescu raportile ja härra Pospišil saab sõna. aitäh! käesolev punkt on seotud eelneva punktiga ning puudutab veterinaarravimeid. mul on hea meel näha, et seda küsimust käsitletakse direktiivis, et me üritame midagi teha selle olukorra parandamiseks. usun, et tegemist on hea suunaga tuleviku meetmeteks. me, meie eesmärgiks peaks olema paremad veterinaarravimid ning loodan, et sellest siin raportis läht-, ning selles rap-, sellest raportis lähtutaksegi ja sellepärast ma raportit toetan. mul on hea meel, et see nii läks, küsimus on väga oluline ning äh, hea, et parlament niisuguse seisukoha võttis. härra president, tervitan uut ettepanekut Euroopa Ravimiagentuuri rahastamiseks. ning mul on hea meel näha, et agentuuri osa veterinaarravimite registreerimisel suureneb. see on üks oluline samm edasi. nii. praegu on igal liikmesriigil oma süsteem, aga meil on vaja ühisnimetajat. ning mul on hea meel näha, et siin on vähendatud komisjoni pädevust ning tuleb kaasotsustusmenetlust mitte rakendusaktid nagu enne. samuti on positiivne, et seda hakatakse üle vaatama iga viie aasta tagant, aitäh, härra Haanet. siit ei ole siin nüüd härra Jaar. aitäh, härra president, viimase raporti täiendusena tahtsin lisada, et põhimõtteliselt saab selle aruandega üksnes nõustuda, tahtsin aga viidata, sest mul on hea meel, et põllumajanduse valdkonnas on asi nüüd läbipaistev, meil on väga äh, väga põhjalikult kõik reguleeritud, antibiootikumide osas meil on uued loavormid ja nii edasi, aga ma tahaksin, et äh, see olukord, mis on praegu loodud põllumajanduse ja veterinaarvaldkonnas, et, et me laiendaksime seda inimestele, sellepärast et praegu on paraku olukord selline, et et informatsiooni osas, mis puudutab äh, ravimeetodeid ja nii edasi, on, on olukord endiselt niisugune, et paljuski on informatsioon kättesaamatu ning äh, seda ei saa Haigekassat statistiliselt arvestada ning siin võiks veterinaarmeditsiin inimmeditsiinile eeskujuks olla, sest antibiootikumide kasutamine on, on tõsine probleem, puudutab ühiskonda väga laise, laialt ning kõik äh, valdkonnad peavad siin oma panuse andma probleemi lahendamisse. Äh, kolleeg Kelly. aitäh. toetan seda raportit ning mul on hea meel, et paljude aastate sest paljude aastate vältel ei ole piisavalt äh, tunnustatud seda sektorit tehtud töö eest, iseäranis Euroopas, kus nagu härra Jaar äh, märkis, on meie toidutooted väga hästi jälgitavad, siis teel tootja juurest inimeste toidulauale. ning me peaksime seda säilitama seetõttu on ettepanekud, mis meie ees laual on praegu, väga kohased, meil tuleks tagada, et normidest peetakse täpselt kinni ning nagu härra Jaar mainis, on siin oht, et äh, interneti teel näiteks müüdavad äh, ravimid ei ole alati need, mida me tahame ning meil oleks vaja siin äh, tagada toodete järgimine ning olla eeskujuks. aitäh, liigume edasi nüüd järgmine resolutsioon, andmepõhine majandus, härra Stiller, proua Stiller. toetan seda resolutsiooni ning äh, konkreetsemalt räägitakse siin digitaalsetest oskustest. kui me tahame aidata oma kodanikel kasutada digitaalajastu võimalusi, on meil vaja koordineeritud tegevusi liikmesriikides me peame looma digitaalkoolitusvõimalused koolides, ülikoolides, muudes haridusasutustes, töökohtades ning äh, pensionäride seas. ja see on olulisem kui kunagi varem, sellepärast et ilma digitaalsete oskusteta me ei saa ära kasutada digitaalse ühtse turu võimalusi tööhõive osas ning Euroopa majanduse kasvu tagamiseks. meil on vaja, et digitaalsed oskused oleksid kõigi meie tegevuste südames, nagu Rootsi peaminister rääkis eile tippkohtumisel sotsiaalse Euroopa teemal, tahaksin mina näha, et, et korraldatakse digitaaloskuste tippkohtumine ning tagatakse, et ükski Euroopa kodanik ei jää digitaalrevolutsioonile maha. aitäh, härra Manikins, palun. aitäh, härra president kaks tuhat kakskümmend on andmeid kuusteist miljardit, kuusteist triljonit. see tähendab, suureneb äh, iga aasta vähemalt kuuskümmend protsenti. nii et nelikümmend äh, zetabaiti infot, viis tuhat gigabaiti iga planeedi elaniku kohta, seetõttu on potentsiaal tohutu, me peame seda kasutama, toetan seda dokumenti ning tarbijate huvidest lähtuvalt ning haridustöötajate ja tervishoiutöötajate huvidest lähtuvalt ja nii edasi, on meil vaja selget teavet inimestele Euroopa Liit ja komisjon peavad selle tagama, asi puudutab ka innovatsiooni ja investeeringuid, mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid kõigil teistel tasanditel, aitäh! kolleeg Kelly. huvitav on, et selles raportis oli hääletusnimekirjas üks erand kuid te just te ise ei teadnud, kas inimesed on poolt või vastu. Äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus. ning äh, see ei ole õige mõnes mõttes, sest meil on vaja lõppkokkuvõttes ju ikkagi tõendeid selle kohta, kuidas inimesed hääletasid ning äh, niimoodi iga raporti osas. me peame teadma, kui palju hääletas, kui palju oli poolt, kui palju vastu iga raporti osas ning me peaksime seda edaspidi tegema kõigi raportite puhul. muus osas on tegemist väga olulise raportiga ning äh, raportöörina usun ja ma loen ennast nende hulka, kes loodavad, et äh, raport liigub edasi tahaksin öelda, et äh, fraktsioonid et on fraktsioonide taotleda, kas tulevad nimelised hääletused või mitte, nii et mina lihtsalt rakendan seda, mis mulle esitatakse. vabandust, ma ei kritiseerinud teid kuidagi, ent usun, et, et seda me peaksime kaaluma, et tagada meie hääletuste kontrollitavus. tõesti, meil on muudatusettepanekuid, mida tasub kontrollida elektroonilise hääletusega. aitäh! nüüd järgmised äh, resolutsiooni ettepanekud, Eritrea, äh, härra Pospišilt. aitäh, president. toetasin seda resolutsiooni olukorra kohta Eritreas. olukord on väga traagiline, tegemist on ühe vaeseima riigiga maailmas, kus on totalitaarne režiim, kes vaatab oma kodanikele kui oma omandile ja piinab kodanikke. tegemist on riigiga, kus on väga palju põgenikke Süüriast ja kes liiguvad edasi Euroopasse ning riigis sisuliselt kodusõda ei ole, halb olukord tuleneb puhtalt oma režiimist ning jõhkratest tingimustest, mis see režiim on loonud, seetõttu peaksime kutsuma üles režiimi olukorda muutma. kas see nüüd kuidagi muudab selle funda käitumist või mitte, ma ei tea, ent oluline on märkida, olgugi et mul on niisugune tunne, et kohalik valitsemistava see ei muuda. aitäh, härra Mamikins! täna on Eritreas olukord väga halb inimõiguste osas, sõnavabaduse osas, ressursside osas, sisuliselt ei ole sõltumatut kohtuvõimu riigis olemas. kõik Eritrea inimesed kaheksateistkümnendast eluaastast kuni viiekümnendani võetakse sundkorras sõjaväkke, tingimused on kohutavad, paljud põgenevad Euroopa Liitu. Need, kes nimetavad Eritreat Aafrika riigiks, on, neil on osaliselt õigus. ja see räägib juba iseenda eest paraku Euroopa Liidul mingeid hoobasid Eritrea olukorra mõjutamiseks ei ole. me ei saa mõjutada nende käitumist ning praegune valitsus ei hooli sellest, mida me siit räägime. samas on neil väga halvad suhted oma naabritega. aga ma loodan, et sellest resolutsioonist on siiski abi. härra Kelly aitäh, härra president, toetan seda resolutsiooni ettepanekut, mille esitas minu fraktsioon, Rahvapartei, ning seoses praeguse olukorraga Itrias kutsume selles üles vabastama kõiki poliitilisi vange, muutma sõjaväeteenistuskohustust, puudutama väl-, peatama väljatõstmised ning laiendama sotsiaalmajutuse pakkumist, sotsiaalelamispinna pakkumist. rakendada tuleks samuti harid-, õigus haridusele mille mittetagamine paneb riigist põgenema nii palju inimesi. õitseng ja majanduskasv ei saa tulla, kui inimõigusi ei järgita. meie fraktsioon soovib rõhutada, et on väga mures sõnavabaduse piiramise pärast ning sellepärast, et riigis on jätkuvalt poliitilisi vange, keda peetakse kinni vastuolus õigusriikluse printsiibiga. toetan Rootsi Eritrea ajakirjaniku Edward Isaaci kohese vabastamise taotlust keda peetakse praegu, eh, praegu kinni septembrist kaks tuhat üks juba. nüüd Makedoonia raport, härra Pospišil. pane předsedo, já jsem s radostí podpořil tuto zprávu. lugupeetud president, ma hääletasin selle raporti poolt. selles kirjeldatakse praegust olukorda Makedoonias ning eh, eh, eh, selle riigi liitumist Euroopa Liiduga. ma olen veendunud, et me peame Makedooniale pakkuma võimaluse Euroopa Liiduga liit-, liituda, see peaks puudutama kõiki Lääne-Balkani riike, mul on väga hea meel, et Makedoonia tegeleb rändekriisiga, et nad kaitsevad piiri Eh, samas kui Kreeka ei suuda oma piiri korralikult kontrollida ja seetõttu eh, peaksime pidama Makedooniat Euroopa Liidu oluliseks partneriks. kahjuks aga Kreeka takistab Makedoonia liitumist riigi nime tõttu. minu arvates sellised eh, väiklased teemad ei tohiks määrata, kas Makedooniast saab Euroopa Liidu või ei ja härra Mamikins. aitäh Bosnia ja Hertsegoviina ning Türgi on väga raskes olukorras ühinemisläbirääkimistega. samas olukorras on ka endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. vaidlused Kreekaga, pinged Bulgaariaga, need ei ole ainsad tegurid, mis neid läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Makedoonia vahel raskeks teevad. antud hetkel ei alustatud läbirääkimisi nõukogu seisukohtade tõttu. aga üheks probleemiks on ka poliitiline ebastabiilsus Makedoonias, korruptsioon, vabaduste puudumine sõnavabaduse puudumine on samuti üks oluline aspekt ning nendes valdkondades ei saa täheldada mingeid edusamme. aga loomulikult hääletasin ma selle resolutsiooni poolt, loodame vähemalt sammukese liigume sellega ikkagi edasi ja nüüd härra Kelly. aitäh aitäh veel kord, president, mina nagu minu fraktsioongi hääletasin selle resolutsiooni poolt, välja arvatud üks muudatusettepanek, muudatusettepanek seitsekümmend, milles viidatakse NATO-le. mina olen ise pärit neutraalsest riigist ja seetõttu jäin sellel häälet-, punkti hääletuses erapooletuks ja tahaksin öelda, et eh, enamike ettepanekutega olen nõud, Makedoonia on näidanud, et ta suudab käituda vastutustundlikult ning suudab konstruktiivselt ja õigeaegselt oma kohustusi täita, suudab pidada läbirääkimisi jätkusuutlikult ning tahab tugevdada heanaaberlikke suhteid ning äh, seda kõike selleks, et avada liitumisläbirääkimised, see on väga oluline punkt ja olen nõus Ahveti komisjoni nõu nõudmisega, et tuleb alustada konstruktiivset poliitilist dialoogi, eh, valmistudes viiendal juunil toimuvateks valimisteks, mis on väga olulised endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia jaoks, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Makovei. Äh, tõepoolest, Makedoonia seisab äh, silmitsi suurima poliitilise kriisiga kahe tuhande esimesest aastast alates Äh, kodanike ühiskonna häält võetakse Makedoonias üha rohkem kuulda ning äh, Makedoonia osaleb aktiivselt kriisi lahendamises. Äh, meil on vaja Makedoonias stabiilsust selleks, et ühiskond saaks areneda. Makedoonia teeb jõupingutusi Euroopa Liiduga liitumiseks ja me ei tohi neid jõupingutusi eirata komisjon on nõukogult palunud mandaati läbirääkimiste alustamiseks Makedooniaga, aga nõukogu ei ole pärast Kreeka sekkumist seda mandaati andnud. ma arvan, et Kreeka peaks tunnistama Makedoonia jõupingutusi liitumise teel. Makedoonia toetamine pagulaskriisis on samuti oluline ning me peame arvestama nende meetmetega, mida Makedoonia võimud on kasutusele võtnud. Makedoonia vajab meid poliitilist lubadust, et me toetame neid, kui nad oma kohustusi täidavad, sellepärast et muidu kaotame usaldusväärsuse, kui me nende jõupingutusi ei tunnusta aitäh ja nüüd läheme Montenegro raporti juurde ja kõigepealt saab sõna härra Mamikins aitäh, lugupeetud president. vaatamata probleemidele äh, äh, Montenegro sisepoliitikas on Montenegro alustanud läbirääkimisi Euroopa Liiduga liitumiseks juba neli aastat tagasi algasid need läbirääkimised Äh, ning äh, Montenegro on olnud üks edukamaid kandidaatriik. Äh, asjaolu, et nad kasutavad eurot, ilmselt kiirendab ka nende reformide protsessi. möödunud aastal saavutati positiivseid tulemusi ka õigusriigi põhimõtete ellurakendamisel. võib-olla need edusammud ei ole olnud nii kiired, nagu me oleksime oodanud, aga arengud on positiivsed ka haridussüsteem äh, teeb läbi reforme ja hindan seda väga kõrgelt. aitäh ja härra Kelly! aitäh, president, jällegi äh, nagu minu fraktsioon, nii hääletasin äh, ka mina selle raporti poolt. seda polnud raske teha, sellepärast et me kõik oleme ju väga mõistlikud inimesed. kui Montenegro on teinud suuri edusamme paljudes valdkondades, siis äh, äh, loodame, et temast saab tulevikus Euroopa Liidu liige. meil on palju riike, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, mõned nagu Suurbritannia üritavad Euroopa Liidust lahkuda. samas peame tunnistama, et Montenegro on teinud tõesti väga suuri edusamme äh, äh, naiste õiguste valdkonnas, kodanike õiguste valdkonnas ja see on õige samm, sellepärast et me ei saa lubada, et inimest, inimesi väärkoheldakse. me peame aitama Montenegrol aidata oma rahva ja loodetavasti saab sellest riigist ähm, Euroopa Liidu liige ja proua Makovei. Äh, Montenegro on äh, avanud kakskümmend kaks peatüki läbirääkimistel ja osad nendest on juba ka osaliselt suletud. see on oluline samm Euroopa Liidu suunas, me peame rõhutama neid olulisi jõupingutusi, mida valitsus on teinud terrorismi ja islami džihadismi vastases võitluses. Äh, kõige olulisemaks lahendamata probleemiks on korruptsioon Äh, kohtunike eetikakoodeksi vastuvõtmine ei muuda tegelikkust, tegemist on pehme seadusega ja seda ei ole võimalik kohaldada sellel äh, selles riigis ja selles regioonis äh, ei mõisteta korruptsiooni hukka, ei viia läbi uurimist ning ei konfiskeerita varasid Äh, õigusaktide vastuvõtmine, eriti selliste õiguste äh, aktide vastuvõtmine, mis on üsna kergekaalulised ja mingeid karistusi ei sisalda, see on täiesti mõttetu. ainukene konkreetne eh, mõju oleks eh, kohtu poolt langetatud otsustel, eh, see, niimoodi saaksime võidelda korruptsiooni vastu, samuti rahapesu vastu, mis on samuti tõsiseks probleemiks ja ma tean, et Montenegro suudab teha edusamme, kui poliitilised klassid tagasi ei kohku. aitäh ja nüüd läheme härra Gualtieri raporti juurde ja härra Maaminkins. aitäh, president nagu me teame, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal reaktsioonina äh, äh, kriisile võeti kasutusele uus äh, poliitika Euroopa Liidu pangandussektoris, järelevalve pankade üle läks liikmesriikide tasandilt riigiülesele tasandile ja mina tervitan neid samme ma kutsun üles kuul-, kiirendama pangandussektori strukturaalseid reforme selleks, et pangandussektor suudaks paremini vastu seista võimalikele tulevastele kriisidele. iseäranis pean ma siin silmas suuri panku ma arvan, et hoiustajad ja kliendid võidavad sellest protsessist, sest hoiused on tagatud põhimõtteliselt ja ähm, ette on nähtud ka hüvitus sõltumata äh, sellest, ähm, kus pank asub. härra Takula. aitäh, lugupeetud äh, president. mina hääletasin äh, selle Pangandusliidu raporti vastu, sest mulle tundub, et siin Euroopa Liidus me oleme üsna hästi hakkama saanud, isegi liiga hästi oleme pangandussektoris hakkama saanud ja ma arvan, et Euroopa maksumaksjad ja hoiustajad eh, on tõepoolest lõppkokkuvõttes maksnud selle pankade hooletu käitumise eest, meil on viimasest kriisist palju näiteid ja ma kardan, et Euroopa Liit läbi pangandusliidu äh, muutub surnud liiduks. mina olen äh, võlgade ühendamise vastu, mina olen Euroopa-meelne ning ma sooviksin, et Euroopa Liit äh, areneks sõltumatute riikide liiduna. aga sellised konstruktsioonid nagu näiteks pangandusliit mm, Äh, mis näevad ette rohkem võlgade üht-, ühendamist, sellele ma olen vastu, meie pangandussektor peab olema usaldusväärsel alusel ja seal ei ole vaja ühtset Euroopa poliitikat, aitäh! aitäh, härra Kelly! aitäh, president, ja tahaksin teid tõesti tänada selle eest, kui tõhusalt te seda koosolekut juhatate ja ka nalja, aeg-ajalt nalja viskate ja äh, nalja on meil äh, ikka vaja äh, ja naljakas on ka see, kuidas pangad on käitunud enne majanduslangust ja pärast ja ajal ja majanduslanguse alul, kas või näiteks minu enda koduriigis ja mul on väga hea meel, et Euroopa Liit tegeleb nüüd pankade järelevalvega et meil on äh, stressitestid ja muud asjad ja et meil on reeglid, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus, sellepärast et sellises väikeses nagu riigis nagu äh, Iiris, äh, Iirimaal on väga lihtne reeglitest kõrvale hiilida ja nüüd on meil siis võimalus luua tõeline pangandusliit, et pangad tõesti toimiksid tõhusalt ja et maksumaksjad ei peaks kandma kahju ning Äh, kui me kuuleme, et pankadega seoses kasutatakse fraasi liiga suur, et äh, pankrotti minna, siis me peame kuhugi selle piiridiski tõmbama ja reeglid peavad kehtima kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile, aitäh! aitäh, tänan teid kohe kaks korda, ütleb härra Pasku ja härra Annemans. jah, kallid kolleegid, finantskriis, mis kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande seitsmendal aastal puhkes, on kogu maailma pea peale pööranud. poliitikud tahavad äh, riske vähendada, pangid peavad kinni pidama puhvritest, äh, peab suurendama omakapitali ja nii edasi, see kõik on väga hea. Euroopa Liit aga tegelikult on lasknud käe võimalus, käest võimaluse ja teeb nii nagu alati. lihtsalt äh, korraga soovitakse pangandusliidu äh, kolmas süsteem sisse viia, milleks on äh, hoiuste tagamine. see toob endaga kaasa suuremad riskid, meist saab jällegi nii-öelda ülekandeliit, äh, me hakkame jällegi põhjast lõunasse raha saatma ja just sellepärast hääletasin ka mina selle raporti vastu. aitäh ja nüüd proua Grappini aitäh, president, mina hääletasin selle raporti poolt, sest mina leian, et meil on vaja pangandusliitu ning see liit mm, mängib olulist rolli investeeringute rahastamisel iseäranis VKE-dele. kui me vähendame pankade riske, siis krediidiriskid VKE-de jaoks samuti vähenevad. ma leian, et ühtne järelevalvemehhanism on vajalik, me vajame kvaliteetset järelevalvet Äh, meil ei ole vaja liialdatud usaldusnormatiive pangandussektoris ja me ei saa äh, vähendada ka kõiki riske, aga me peame arvestama VKE-de vajadustega, VKE-de rahastamine on äärmiselt oluline, neil peab olema juurdepääs rahale, et me ei takistaks ähm, tehnoloogia arengut ja teadustööd, äh, hääletasin selle poolt ja mul on väga hea meel, et siin raportis öeldakse, et komisjon peab tagama ausas, ausa konkurentsi siseturul, aitäh! ja sellega on istung peatatud kuni kella kolmeni